saavutused ja saavutused on üsna muljetalutavad poliitilises mõttes, aga demokraadina mina pean ütlema sellele raportile ei ja nii me kavatseme ka hääletada. suur tänu, kolleeg Belov Trahmev, nüüd kolleeg proua kolleeg Stassen fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel. suur tänu.